Dear honored guests. austatud külalised, head kolleegid, Euroopa Parlamendi liikmed, head sõbrad. on päevi, mil ma olen eriti uhke selle üle, et ma juhin Euroopa Parlamenti parlamendi presidendina ja täna on üks neist päevadest. täna austame me kahe tuhande üheksanda aasta Sahharovi auhinna saajaid, see on siis Vabaduse ja mõtteviisi auhind. meil on au meenutada, et esimeste konverents otsustas anda auhinna Oleg Orlovile, Sergei Kovaljovile ja Ljudmila Aleksejevale memoriaalorganisatsiooni nimel ning kõigi teiste inimõiguste kaitsjate nimel Venemaal ja mul on uhke, et just nemad, mul, ma olen uhke, et just nemad said äh, valitud. ja olen uhke ka selle üle, et see otsus langetati ühehäälselt. selle auhinnaga meie, Euroopa Parlamendi liikmed, austame neid, kes on endiselt meie hulgas ja võitlevad inimõiguste eest, aga me austame ka neid, kes selles võitluses on elu kaotanud. Natalja Jestemirova oleks pidanud täna meie hulgas olema, nagu ka Anna Politkovskaja. Nende tapjaid ei ole veel kohtu ette toodud. daamid ja härrad meie Euroopas teame, milline on vabaduse hind ja milline on mõttevabaduse hind. kuueteistkümnendal detsembril, täpselt kakskümmend kaheksa aastat tagasi, tapeti streikijaid Vujeki söe kaevanduses Poola politsei poolt, kuna nad võitlesid solidaarsuse eest. see tähendab, võitlesid põhiliste inimõiguste ja inimväärikuse eest. kakskümmend aastat tagasi, kuueteistkümnendal septembril alg-, algas Rumeenias revolutsioon, kus said silma tuha-, surma tuhanded inimesed, kuna nad võitlesid oma vabanduse eest. kõik see toimus riikides, mis on nüüd Euroopa Liidu liikmed. täna on need riigid meiega ja meie Euroopa Parlamendis ei unusta kunagi minevikku. meie kohustuseks on kaitsta neid väärtusi, mis on niivõrd kallid meie kõigi jaoks. Euroopas naudime me oma inimõigusi igapäevaselt, mõttevabadust ja seda just nende suurte ohvrite tõttu. daamid ja härrad minu jaoks on suur au anda Sahharovi auhind organisatsioonile Memoriaal, aga ma tunnen ka teatud äh, kibedust selle üle, et on vaja anda selline auhind välja Euroopas ja seekord meie Vene sõpradele, inimõiguste aktivistidele. täna on Andrei Sahharovi surma kahekümnes aastapäev ja tema oleks kindlasti uhke selle, vabandust, ei oleks sugugi uhke selle üle, et äh, Venemaal on endiselt vaja niisuguseid organisatsioone nagu Memorial. Saharov nägi muudatuste algust äh, Ida-Euroopas, Berliini müüri langemist ja ta võitles niisuguste muudatuste eest. me loodame, et aktivistid Vene Föderatsioonis näevad samuti tõelist vabadust, sellist vabadust, nagu meie naudime ähm, Euroopa Liidus ja me soodame, soovime seetõttu nende tegevusele edu Vene Föderatsioonis. me, eurodeputa-. meie Euroopa Parlamendi liikmed anname selle auhinna välja igal aastal kuna me tahame kõigile maailmas meelde tuletada, et kõik peavad olema vabad, kasutamaks oma mõttevabadust. kuna Saharov ütles, et mõttevabadus on ainus tagatis selle vastu, et inimesi ei nakatataks müütidega, mis võivad kaasa tuua või viia veriste diktatuurideni. ja siin Euroopa Parlamendis aitame või äh, kaitseme me alati mõttevabadust, seda ka väljaspool Euroopat. täna annavad kahekümne seitsme liikmesriigi esindajad üle selle Saharovi auhinna ja me tahame toetada kõiki neid selle auhinnaga, kes kogu maailmas mängivad või vabandust, võitlevad äh, äh, põhiõiguste eest ja selle auhinna andmisega soovime me loomulikult võidelda mõttevabaduse ja sõnavabaduse eest kogu maailmas ja me loodame, et Venemaast saab meie partner selles võitluses. tahaksin paluda, et härra Kovaljov võtaks nüüd sõna. palun. mu daamid ja härrad, lubage mul ühingu memoriaal nimel tänada Euroopa Parlamenti selle kõrge auhinna eest, Sahharovi preemia eest. meie memoriaalis käsitleme seda auhinda kui auhinda mitte ainult meie organisatsioonile, vaid me näeme, et preemia on saanud kogu inimõiguste kogukond Venemaal ja suur osa Venemaa ühiskonnast. juba nelikümmend aastat inimõiguste kaitsjad Venemaal, algul Nõukogude Liidus, pärast Venemaal, seisavad Euroopa ehk üldinimlike väärtuste eest ja see võitlus on äh, alati olnud traagiline, üha enam ja enam hukkuvad meie kõige paremad, meie kõige kartmatumad inimesed ja nüüd Memoriaalile Sahharovi auhinda andes Euroopa Parlament pidas silmas ennekõike neid meie hukkunud sõpru, võitluskaaslasi. see preemia kuulub õigusega neile ja esimene nimi, mille ma pean siin nimetama, on Natalja Estemirova, Memoriaali kaastöötaja, kes tapeti sel suvel Tšetšeenias ja ma ei saa jätta ka nimetamata siin teisi nimesid. advokaat Markelov, ajakirjanikud Politkovskaja ja Baburova, nad tapeti Moskvas, etnoloog Kirenko, kes mm, surmati Peterburis, Farid Babajev tapeti Dagestanis ja paljud teised. see loetelu paraku on pikk. ja ma palun nüüd mälestada neid inimesi leinaseisakuga ma tänan. Need inimesed hukkusid selle eest, et Venemaa muutuks tõeliselt euroopalikuks riigiks, kus ühiskondlik ja poliitiline elu tugineksid elu ja vabaduse prioriteetsuse tunnetamisel need inimesed hukkusid seetõttu ka Euroopa eest, sest Euroopa ilma Venemaata ei ole täiuslik ma arvan, et kõigile on arusaadav, et kui ma räägin Euroopa väärtustest, Euroopa poliitilisest kultuurist, siis ma ei pane nendesse mõistetesse absoluutselt mitte mingisugust geograafilist sisu ega Euroopa keskset sisu. sest poliitiline kultuur, mis tugineb vabadusele ja isiksuse õigustele, kätkeb üldinimlik kõiki väärtusi ja need on ühesugused nii Euroopale kui Aafrikale, Venemaale ja Hiinale. tänase sündmuse puhul on kõik väga sümboolne ja omavahel seotud. nii see auhind ja see päev, mil me selle saame ja need, kes auhinda üle annavad ja need, kes auhinna saavad Andrei Sahharov, kes suri kakskümmend aastat tagasi, oli silmapaistev inimõiguste eest võitleja ja silmapaistev mõtleja, kes tõstatas kaks fundamentaalselt tähtsat teesi. esimene tees oli selles, et ainult poliitilisest jagunemisest ja vaenust üle saades on inimkonnal võimalik ellu jääda ja edasi areneda. ainult nii on võimalik toime tulla eh, ajastu globaalsete väljakutsetega, tagada üleüldine rahu ja progress meie planeedil ja teine tees, ainus eh, kindel alussambas meie võitluses poliitilisest jagunemisest ülesaamisel tänapäeva maailmas on inimõigused ja ennekõike intellektuaalne vabadus. Euroopa Liit, eh, kelle parlament selle auhinna lõi veel Sahharovi eluajal, on täna pea kõige lähem eelkäija tulevasele ühinenud eh, inimkonnale, kellest Andrei Dmitrijevitš unistus viimasel ajal Venemaal ja Euroopas eh, seatakse eh, neid kahte eh, üksteise vastu üha sagedamini ja Venemaal on moodi läinud rääkida erilisest Venemaa teest, erilisest Venemaa vaimsusest, erilistest rahvuslikest traditsioonidest ja väärtustest. aga Euro-Atlandi meres tihtipeale arutatakse Venemaa üle kui üleliigse maa üle, kus on ebatlik poliitiline areng, mis on tingitud tema ajaloost, rahvuslikust psühholoogiast, tehnoloogiast ja on muidki selliseid arutlusi kuulda, mida võib selle kohta öelda? loomulikult Venemaal nagu igal teisel riigil on omaenda tee, kuidas elu korraldada üldinimlikel alustel. mitte ükski riik maailmas ei korralda ju oma elu retseptide järgi, mis täielikult on üle võetud kusagilt väljaspoolt. kuid Venemaa ja Euroopa seos ei seisne üldse selles, kes kellelt mida laenab, üle võtab. küsimuse võib ka teisiti asetada. kas Venemaa on andnud midagi eh, meie silme all kujunevasse üle-euroopalisse ja üldinimlikku tsivilisatsiooni? ja siin ma tahaksin teile meenutada sellest unikaalset panust, mis Venemaa on andnud Euroopa ja inimkonna vaimsesse, sotsiaalsesse ja poliitilisse progressi. tahaksin meenutada Venemaa inimõiguste kaitseliikumiste mm, kogemusi tänapäeva poliitilise kultuuri kujunemisel. Andrei Sahrov eh, rääkis eh, inimõigustest ja intellektuaalsest vabadusest kaasaja maailmas veel tuhande üheksasaja kuuekümne kaheksandal aastal ja praktikasse juurutasid tema ideed juba inimõiguste kaitseorganisatsioonid, nõukogu dissidendid, ennekõike oli see Moskva-Helsingi rühm, keda täna siin esindab Ljudmilla Aleksejeva. Need organisatsioonid olid esimesed, kes avalikult kuulutasid, et igasugused kõlavad deklaratsioonid rahvusvahelisest inimõiguste kaitsest ei tohi jääda ainult sõnadeks. meil õnnestus mobiliseerida maailma avalikku arvamust ja tollal äh, lääne poliitiline eliit oli sunnitud eemalduma traditsioonilisest pragmatismist. ja loomulikult äh, selline areng tekitas ka terve rea uusi probleeme ja need ei ole sugugi lõpuni lahendatud, näiteks humanitaarse sekkumise doktriin. viimase kolmekümne aasta jooksul ei ole vähe ära tehtud, aga seisab ees veel väga palju ära teha ja selle protsessi lätete juures seisid just Venemaa inimõiguse kaitsjad seitsmekümnendatest aastatest. ja mitte ei tänapäevane Venemaa poliitiline eliit ega Euroopa poliitikud, kes peavad Venemaad üleliigseks riigiks, ei saa kustutada Venemaad Euroopa riikide nimekirjast kahekümnenda sajandi viimasel kolmandikul on Venemaal enam kui kusagil mujal eh, inimõiguste kaitse liikumine muutnud kodanikuteadvuse sünonüümiks ja Venemaa mm, on kodanikukaitse ideed Sahhrovi üldistusteni välja arenenud ning omandanud uue poliitilise filosoofia kvaliteedi. ja see on seotud Venemaa kahekümnenda sajandi traagilise ajaloo unikaalsusega oli vaja mõtestada ja üle saada verisest ja räpasest minevikust. kui Lääne-Euroopas olid eh, pärastsõjaaegse poliitilise moderniseerimise stiimuliks teine maailmasõda, mis lõpetas mitte pika natsistliku režiimi Saksamaal, siis eh, Nõukogude Liidus ja Venemaal eh, tingis ümberkujundamise vajaduse seitsekümmend aastat kommunistliku režiimi valitsemist ja selle kulminatsiooniks oli Stalini terroristlik diktatuur kaheks peamiseks komponendiks eh, Venemaa kodanikuteadvuse kujunemisel muutusid õigusteadlikkus ja ajalooline mälu. Eh, inimõiguste kaitse liikumise asus kohe algusest peale oma kohale eh, kui stalinismi pärandist mm, ülesaaja riigi ajaloos. üks esimesi avalikke tekste sellelt organisatsioonilt, mida levitasid viiendal detsembril tuhande üheksasaja kuuekümne viiendal aastal ehm, meeleavalduse korraldajad, oli kirjas järgmine lakooniline tekst. verine mälestus sunnib meid olema valvsad tänapäevad. nii et need kaks komponenti, eh, õiguslik avalik mõtlemine, ajalooline mälu, mis moodustavad kodanikuteadvuse, on eh, üle võetud ka tänapäeva kodanik, inimõiguste kaitsjate poolt ja Venemaa kodanikuühiskonna poolt tervikuna. ma arvan, et see esmatähtsus, mille Sahharov omistas ühingule Memoriaal oma elu viimastel kuudel ja aastatel, oli tingitud sellest, et ta mõistis väga hästi selle organisatsiooni eripära. memoriaali tegevuses on need kaks Venemaa kodanikuteadvuse komponenti ühendatud. mulle näib, et ka praegu Sahhrovi kahekümnendal surma-aastapäeval Euroopa Parlamendi saadikud, kui nad laureaadi välja valisid, tunnetasid ka seda eripära, seda seost me kõik mäletame eh, aprillikuist Europarlamendi resolutsiooni, eh, kus räägiti Euroopa teadvusest ja totalitarismist. ja see resolutsioon nagu ka järgmine resolutsioon, mis tuli OSCE-lt juulikuus ja rääkis jagunenud Euroopa taasühinemisest, tõendavad, et ühinenud Euroopa mõistab eh, seda meie töö mõtet ja kõrgelennulisust memoriaal on teile sügavalt tänulik selle arusaamise eest. aga e, praeguse poliitilise olukorra absurdsus Venemaal räägib kõnekalt, et meie oma parlament, see parlament, kes kõige rohkem ju tegelikult kannatas stalinismi ja kommunistliku diktatuuri käes, selle asemel, et soojalt toetada neid resolutsioone, kuulutas nad hoopis kohe Venemaa vastasteks kõik see näitab, et tänase päevani stalinism äh, ei ole Venemaa jaoks mitte ainult kahekümnenda sajandi ajalooline episood. mõned aastad korratud mittetäielikku poliitilist vabadust läksid meil käest ja ei saadud jagu kommunistliku totalismi, totalitarismi peamisest joonest in,, suhtumisest inimesse nagu tarbekaupa. ei arvestata öö, kodanike huvide ja vajadustega. ja praegu on Venemaal imita-, demokraatia imitatsiooni režiim, imiteeritakse absoluutselt kõiki praegu, tänapäeva demokraatia institutsioone mitmeparteisüsteem, parlamendivalimised, võimude eristamine, lahusus, sõltumatu kohtusüsteem, sõltumatu televisioon ja nii edasi. aga seesugune imiteerimine sotsialistliku demokraatia nime all eksisteeris ju juba Stalini ajal ainult et täna imiteerimiseks ei ole vaja enam massiterrorit, piisab sellest, kui on säilinud Stalini aja stereotüübid ühiskonna teadvuses ja käitumises muide, vajaduse korral kasutatakse ka terrorit. viimase kümne aasta jooksul on Tšetšeenias kaduma, nii-öelda kaduma läinud, see tähendab röövitud ja piinatud või kohtuväliselt hukatud ja teadmata kus maha maetud üle kolme tuhande inimese. Need kuriteod eh, pandi toime kõigepealt föderaalvõimude poolt, aga siis eh, Äh, nii-öelda anti see töö üle juba kohalikele võimustruktuuridele. kui palju Venemaa jõustruktuuride esindajad on saanud karistada nende kuritegude eest, vaid mõned. aga kes nad kohtu alla andis, kõigepealt Natalja Estemirova, inimõigustest võitleja ajakirjanik Anna Politkovskaja, advokaat Stanislav Markelov ja kus nad nüüd on tapetud? me näeme, et vägivald, mis on muutunud Tšetšeenias igapäevaseks nähtuseks, laieneb nüüd üle piiride ja levib üle kogu maa. ja isegi nendel asjaoludel on inimesi, kes on valmis seisma mineviku pöördumisele vastu ja see annab lootust. me kõik mõistame, et keegi ei saa suunata Venemaad vabaduse ja demokraatia teele, kui mitte Venemaa ise. ainult Venemaa ise saab seda teha. tema konstitutsioonilised institutsioonid ja kodanikuühiskond. aga kõik ei ole nii lihtne, kui pealiskaudsel vaatlemisel paista. meil on palju liitlasi meie võitluses inimõiguste eest ja võitluses stalinismiga mida me võime eh, oodata Euroopa poliitikutelt, Euroopa ühiskondlikult arvamuselt? Andrei Dmitrijevitš Sahhrov sõnastas need ootused äh, üle kahekümne aasta tagasi. ta ütles, minu riik vajab äh, toetust ja survet. ühinenud Euroopa saab sellist kindlakäelist ja samas sõbralikku poliitikat ajada, see, mis tugineb toetusel ja survel, aga Euroopa ei kasuta neid võimalusi täiel määral, toon kaks näidet. esimene Euroopa Inimõiguste Kohtu töö eh, on üle ujutatud eh, kaebustega Vene kodanikelt. juba see võimalus, et võib Strasbourgi kohtusse pöörata, peaks panema Venemaa kohtud kvalifitseeritumalt tööle ja sõltumatult tööle. aga kõige tähtsam on see, et eh, Euroopa Kohtu otsuste täitmine peaks ju likvideerima need põhjused, mis tõi kaasa inimõiguste rikkumise viimastel aastatel on Strasbourgis vastu võetud üle saja otsuse Tšetšeenia asjade kohta ja need käsitlevad ränki kuritegusid, mis riigi esindajad on toime pannud kodanike vastu ja mis siis ei midagi. Venemaa maksab korralikult välja need kompensatsioonid, mis Euroopa Kohus on Venemaa kodanikele ette näinud ja peab seda nagu mingiks karistamatuse maksuks ja keeldub uurimast kuritegusid ja süüdlasi vastutusele võtmast ja kõik need kindralid, keda Strasburgi otsustes on nimeliselt üles loetud, ei ole mitte kohtu alla antud, vaid on hoopis ametikõrgendust saanud. ja mida Euroopa Nõukogu ministrite komitee teeb, tema on ju kutsutud eh, kohtuseaduste eest seisma, et neid ellu viidaks. Strasburgis laiutatakse kä-, käsi ja öeldakse, mida me saame teha ja ollakse vait nüüd teine näide, mis on laiema iseloomuga, see puudutab Venemaa ja Euroopa Liidu suhteid inimõiguste vallas täna on nad praktiliselt, need suhted taandunud sellele, et Euroliit kord poole aasta jooksul konsulteerib Venemaaga selles küsimuses ja kuidas seda võimalust ära kasutatakse. ametnikud, kes ei ole mitte kõige kõrgemal ametikohal, räägivad paar tundi suletud uste taga. Euroopa küsib Tšetšeenia kohta, Venemaa vastab omapoolse küsimusega Eesti või Läti kohta ja minnaksegi laiale veel pooleks aastaks valitsusvälised organisatsioonid, Venemaa ja rahvusvahelised organisatsioonid korraldavad samal ajal paralleelseid üritusi, kuulamisi, teevad ettekandeid. samas Brüsseli esindajad, kui nad kohtuvad inimõiguste kaitsjatega, ainult ohkavad kurvalt, et mida me saame teha ja on vait. mida siis Euroopa peaks tegema Venemaa suunal? meie seisukoht on lihtne. Euroopa peab suhtuma Venemaasse samamoodi nagu igasse teise Euroopa riiki, kes võttis endale teatud kohustused ja kannab vastutust nende kohustuste täitmise eest. paraku Euroopa äh, formuleerib täna üha harvemini oma soovitused Venemaale demokraatia inimõiguste vallas, eelistab mõnikord üleüldse neid mitte meenutada ja pole tähtis, mis on selle põhjuseks, kas tunne, et kõik need jõupingutused on asjatud või ollakse hoopis pragmaatilised eh, nafta ja gaasi tõttu. Euroopa kohus on mitte vaikida, vaid ikka ja jälle üle korrata, meelde tuletada, teha seda lugupidavalt ja kindlalt, et Venemaa peab täitma oma kohustusi. loomulikult mitte ainult puuduvad garantiid ja ei ole ka erilisi lootusi sellele, et tõesti need üleskutsed ka pärale jõuavad. aga kui jätta meenutamata, siis tõesti Venemaa mõistab seda, et tegemist on indulgentsiga ja kui me teravad küsimused võtame päevakorrast maha, siis on, sünnib sellest kahju eh, nii Venemaale, aga mitte vähem ka Euroopale, sest nii tekib kahtlus, et eh, kas Euroopa institutsioonid ikka peavad kinni Euroopa väärtustest. see preemia, millega te meid täna autasustatakse, kannab nimetust mõttevabaduse eest eh, näib, et kuidas mõte ei saa, ei ole vaba, kes võib mõttevabadust piirata, on selline võimalus, see on hirm see on hirm, mis muutub inimese osaks ja paneb ta mõtlema ja isegi tundma nii, nagu temalt tahetakse seda, nagu oodatakse, inimesed mitte ainult ei kaarda, vaid nad hakkavad ka armastama vanemat venda, nagu kirjeldas George Orwell nii oli, kui Venemaal oli Stalin, nii oli, kui Saksamaal oli Hitler. ja praegu kordub see Tšetšeenias Ramzan Kadõrovi ajal see hirm võib levida kogu Venemaale. aga mis saab hirmule vastu seista, kui paradoksaalne see ka pole, ainult ja eranditult mõttevabadus see mõttevabadus on midagi, mida erakordselt hästi valdas Sahharov ja see mõttevabadus muutis ta hirmule haavamatuks ja kui teda vaatas, teised vaatasid teda, nägid teda ja vabanesid ise oma hirmudest. nii et Andrei Sahharovi auhind kannabki äärmiselt sobivat nime, mõttevabaduse auhind ja meil on väga suur uh-, uhkus selle üle, et me täna selle auhinna saame спасибо. Желаем успеха. И вы сделали многое для нас. Ну, Мы да. вам очень благодарны ну, да. и желаем успеха тоже. А, вам принесут. I would like to congratulate you as well. It was all these people which are awarding the award to you, madam. Thank you.